koosoleku hilinemine. paar minutit tagasi sain teada, et mul palutakse teha äärmiselt kurva sündmuse kohta avaldus. ja kui lubate, siis ma teeksingi selle avalduse. sügava kurbusega Baden toimus, saime teada, mis toimus Baden-Württembergis, viisteist inimest kaotasid elu traagiliselt Arbert Rilderi koolis. endine seitsmeteistaastane selle kooli õpilane pani toime need sündmused ja tegi seejärel enesetapu, toimus tulevahetus supermarketis ning kurjategija kinnipidamisel hukkusid kaks politseinikku. Euroopa Parlamendi nimel tahaksin väljendada kaastunnet ja solidaarsust perekondadega, hukkunute vanematega. hukkusid noored poisid ja tüdrukud ning sel-, samuti selle kooli kolm õpetajat. see tragöödia leidis aset kuus kuud pärast samalaadset tragöödiat Kauhajokis Soomes, Soomes. meie töö vastutustundlike poliitikutena Euroopa Liidus eeldab, et me teeme kõik endast sõltuva selleks, et selliseid sündmusi ära hoida. ja veel üks sündmus. Alabamas, Ameerika Ühendriikides, kus hullumeelne tapja samuti tappis kümme inimest enne enesetapu sooritamist. tahaksin meie kõigi nimel väljendada meie kaastunnet ja meie solidaarsust ohvrite ja nende pereliikmetega. ma oleksin teile tänulik, kui tõuseksite leinaseisakuks ich danke ihnen. lugupeetud daamid ja härrad, pärast seda dramaatilist teadet läheb meie töö edasi. eilse koosoleku protokoll on laiali jaotatud, kas on märkusi?